Onorevole Domenici. Prego, onorevole Domenici. Grazie, grazie, signor presidente. härra Domenici äh,, aitäh, härra juhataja. eile Firenzes juhtus äh, midagi, mis äh, on äärmiselt äh, kohutav ja me oleme väga nördinud. viiekümne aastane inimene äh, kahel turul Firenzes äh, äh, tulistas kahte inimest, kaks neid, äh, tulistas inimesi, kellest kaks surid ja viis on haiglas ja nende elu on ohus. selle teo mm, toimepanija lasi ennast ise maha pärast, ta on väga paremäärmusliku taustaga ja soovis tabada mustanahalisi inimesi ma olen ise Firenzest, ma olin seal kümme aastat linnapea. Firenze on väga demokraatlik linn, on saanud ka autasu äh, natsionaalsotsialismi vastase võitluse eest. me, me näeme aga, et äh, natsionaalsotsialistlik äh, hullust ei ole olnud võimalik välja juurida härra juhataja, ma palun, et Euroopa Parlament väljendaks oma kahetsust ja et me näitaksime, et me võitleme inimväärikuse eest ja iga üksiku kodaniku inimväärikuse eest. aitäh. aitäh, ähm, saadik Dominic-, Domenici. ma tahaks äh, meelde tuletada seda, et täna hommikul istungi alguses äh, president Puusek juba kõneles äh, äh, Firenzes toimunud sündmustest ja Liežis toimunust ning ähm, seda arvesse võttes saame lihtsalt öelda, et me tõesti mu-, mõistame need sündmused äh, hukka, nagu härra Puusek seda tegi, me saame ainult nõustuda tema sõnadega. nüüd me jõuame hääletuse juurde ja kõigepealt hääletame Albertini raportit, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud? palun äh, tehke veidi kiiremini kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. suure häälteenamusega heaks kiidetud ja palju õnne äh, raportööril on nüüd äh, Perello Rodriguez'e äh, hääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. nimeline hääletus äh, muudetud äh, raporti projekti üle hääletamine on alanud, kas kõik on äh, hääletanud? hääletamine on lõppenud suur häälteenamus samuti ning ma panen nüüd re-, äh, õigusloomelise resolutsiooni hääletusele, hääletamine on alanud, kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? ka siin suur häälteenamus, nii et palju õnne raportöörile. nüüd äh, hääletame Newton Dunni raportit. esimene plokk, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ning nüüd äh, hääletame muudetud resolutsiooni ettepanekut, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. Äh, ja nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud suure häälteenamusega ja ma õnnitlen raportööri. nüüd hääletame Euroopa Liidu ja Maroko vahelist kalandusraportit. sõna härra raportööril. suur tänu, president. kuna meil on erakorraline hääletamine, peaksin ma selgitama, milline on hääletusprotsess ja see on nimelt järgmine. kui hääletate raporti poolt, tähendab see seda, et te olete nõus protokolli pikendamise, kui te hääletate vastu, siis te ei ole nõus protokolli pikendamisega, sellepärast et muudatusettepanekuid ei olnud võimalik teha. nii et äh, kui, kui te järgite eelarve ja arengukomisjoni, siis te hääletaksite vastu, kalanduskomisjon soovib, et te hääletaksite poolt, nii et tahtsin teile seda lihtsalt selgitada, aitäh. La votazione aperta. aitäh ja hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. Äh, raport lükati tagasi. Bene, passiamo alla composizione delle commissioni. hästi, nüüd äh, hääletame alaliste komisjonide liikmete arvu, äh, ettepanek, äh, hääletame ettepanekut, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ning nüüd hääletame delegatsioonide koosseisu, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. Bowlesi raport tegemist on salajase hääletusega, te olete eksperdid, teil ei ole mingeid äh, juhtnööre vaja, teil on olemas sinised tulukesed, hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? Äh, hääletamine on lõppenud. suure häälte enamusega vastu võetud ja Venemaa Kõri on valitud Euroopa Keskpanga juhatuse liikmeks järelikult. ning nüüd hääletame Euroopa Liidu Maroko kuningriigi vahelise kalanduspartnerluslepingut. esimene resolutsiooni ettepanek, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. hääletus on lõpp-, hääletus on lõppenud Need muudatusettepanekud on tagasi lükatud ja sellega on ka resolutsioon tagasi lükatud. roheliste fraktsiooni ALDE muudatusi ei ole, ma panen nüüd selle hääletusele, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. nüüd hääletame resolut-, kolme fraktsiooni ühist resolutsiooni ettepanekut Euroopa Rahvapartei Sotsiaaldemokraadid ja ALDE, kes on poolt, muudatusettepanek neli, vabandust hoopis hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. hääl-, tagasi lükatud. ning nüüd pärast seitsmendat äh, lõiget on härra Milanal äh, suuline muudatusettepanek härra Milana on kohal, kas te palun saaksite seda selgitada? aitäh, härra juhataja, tegemist on suulise muudatus, muudatusettepanekuga, mille eesmärgiks on see, et selle resolutsiooni puhul ta-, võetakse arvesse inimväärikuse äh, tagamist äh, ning äh, sellest tuletatakse meelde komisjonile, et äh, kalanduslepingud Marokoga peavad sisaldama ka inimõiguste klauslit, äh, nagu parlament on seda nõudnud. see käib ka sotsiaalsete ja keskkonnaõiguste kohta. me arvame, et see tekst muutub sellega paremaks ja kui me juhime komisjoni tähelepanu sellele, et millis millises äh, rahvusvahelises kontekstis äh, läbirääkimised käivad, me ei ole selles osas ühel äh, meelel. juhataja, ma küsin nüüd, et kas kolleegidel on vastuväiteid, ähm, kodukorras on ette nähtud selline küsimus, kui vastuväiteid ei ole, siis palun, et me nüüd hääletaks nimeliselt härra Milano ettepanekut, hääletus on alanud härra Stevenson. suur tänu, president. president, mina sain aru, et inimõiguste austamine ei ole kaasatud kõikidesse kalanduslepetesse ja kaubanduslepingutesse. kui see tõesti on nii, kas me siis võime olla kindlad, et see, mida härra Milana palub, on ka tõesti õige? ma eh, io penso che si possa procedere che quindi non sia jah, ma arvan, et ehm, me saame nii teha, ma ei arva, et härra Milana ettepanek eh, kordaks üle juba midagi, mis nagunii olemas on, tegemist on inimõiguste küsimusega, ma arvan, et alati on hea inimõigusi eh, mainida ja mitte neid välja jätta, sellepärast ma lasen teil hääletada, me hääletame härra Milana suulist muudatusettepanekut, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. suure häälteenamusega vastu võetud ja see nüüd hääletame muudatusettepanekut number kaks, hääletus on äh, avatud. kas kõik on hääletanud? muudatusettepanek number kaks hääletamine on lõppenud. Äh, muudatusettepanek kaks lükati tagasi, nüüd äh, hääletame muudatusettepanekut number üks, hääletamine on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number kolm, hääletamine on ala, alanud. kas kõik on äh, hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. ja nüüd hääletame resolutsiooni ettepanekut tervikuna äh, muudetud kujul, hääletamine on alanud. kas äh, kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. suure häälteenamusega vastu võetud, palju õnne. ja nüüd hääletame Liiseki raportit raportöör härra Liisek palus, et ta võiks sõna saada, palun. suur tänu, härra esimees, härra president, lihtsalt lühidalt suur tänu variraportööridele suurepärase töö eest, suur tänu ka kõikidele saadikule, kes andsid oma panuse sellele raportile. meil on tegemist üleilmse majandus- ja finantskriisiga, kuid sellegipoolest me ei tohiks jätta kahe silma vahele nii tähtsat küsimust nagu kaitseküsimused, nii et palun hääletage selle raporti poolt. E aitäh nüüd me hääletame koos muudatusettepanekuid üks ja kaks, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks? vastu võetud mõlemad. E, lõige kolm, eraldi hääletus. ja ka siin e, nimeline hääletus, esimene osa, kes, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud esimene osa on vastu võetud, teine osa hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. lõige viis, esimene osa. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. teine osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kümnes lõige, esimene osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud vastu võetud mm, kakskümmend kolm, esimene osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud äh, kakskümmend kolm, teine osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nüüd kakskümmend üheksa, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. lõige kolmkümmend viis, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud lõige kolmkümmend kuus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud vastu võetud. lõige kolmkümmend seitse, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud lõige kolmkümmend kaheksa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. lõige nelikümmend, hääletamine alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. lõige nelikümmend viis, hääletus on alanud. mis? kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. lõige viiskümmend üheksa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud vastu võetud. lõige kuuskümmend eraldi hääletus, esimene osa. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. esimene osa äh, tagasi lükatud, teine osa. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. teine osa on vastu võetud, lõige seitsekümmend hääletamine on äh, alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. lõige seitsekümmend üks, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud nüüd hääletame resolutsiooni ettepanekut tervikuna, nimeliselt hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. suur häälteenamus ja palju õnne raportöörile. nüüd hääletame Euroopa Liidu Venemaa tippkohtumise resolutsiooni Äh, ettepanekuid. viie fraktsiooni äh, ühine resolutsiooni ettepanek, äh, esim-, lõige viisteist, esimene osa ja käte tõstmisega, kes on poolt, kes on po-, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa nimelisel hääletusel, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud, vastu võetud lõige kuusteist, eraldi hääletus, esimene, vabandust, esimene osa käe tõstmisega, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud ja nüüd on hääletus lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek üks, eraldi hääletus, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu. ma kordan seda veel kord, ma ei näinud hästi, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud ma panen nüüd hääletusele äh, resolutsiooni ettepaneku tervikuna, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. ja nüüd me peame hääletuse katkestama, sellepärast et äh, nüüd antakse üle Sahharovi auhind ja pärast seda jätkame hääletusega.